okei okay,, je vous propose de commencer si teen teile ettepaneku alustada, kui teile sobib, teil on olemas päevakord ja ma arvan, et me võime selle kinnitada. ja täna on meil täielik keelerežiim, välja arvatud Horvaatia ja iiri keel. Teil on olemas ka protokollid, kui kellelgi märkusi ei ole, siis kinnitame ka need ja nüüd teen ettepaneku kohe alustada meie kuulamist ja tuletan teile meelde, et kahekümne kolmandal märtsil meie komisjonis toimus arvamuste vaheldus teemal, mis on väga oluline, mis puudutab sotsiaalkindlustust seoses komisjoni ettepanekuga eh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. seal osales ka volinik Teissen, kes tutvustas komisjoni ettepanekut ja täna toimub veel avalik kuulamine, mis liigub selle teemaga edasi. ja ma olen veendunud, et äh, see on kindlasti kasulik äh, raportöörile ja vala, variraportööride tööd jätkata. Äh, meil on täna kolm sõnavõtjat doktor Eisenhofer, kes on tsiviilõiguse ja sotsiaalkindlustusõiguse endine professor Osnabrüki ülikool ja Jena ülikoolist Saksamaal ja seejärel kuulame ära Evelyn de Jongi, kes on maksuspetsialist Ernst ja Youngist, Eindhovenist, Hollandist ja lõpetuseks härra Carlos Garcia de Cortazalne Breda, kes on asedirektor sotsiaalküsimuste, hariduse, kultuuri, äh, tervishoiu ja tarbijate osas äh, välisministeeriumis äh, Madridis ja annan teile kõigile kümme minutit sõnavõtuks ja seejärel on meil võimalik kuulata ära raportööride, variraportööride ja teiste küsimused ja märkused ja annaksin kohe sõna doktor Eisenhoferile mikrofon palun kõnelejale, mikrofon. siis on. härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu selle küllakutse eest. see ettepanek, millest ma täna tahaksin rääkida, puudutab põhimõtteliselt kolme suurt teemat Euroopa sotsiaalpoliitikas. kõigepealt viimastel aastatel on Euroopa kohtu, kohtulahenditest äh, teravnenud äh, selline küsimus, et kuidas koordineerida erinevaid sotsiaalkindlustussüsteeme ja teisalt äh, siis Euroopa Liidu kodanike liikumisvabadus ja kuidas need asjad on omavahel seotud. on kohus la-, esitanud väga oluliseid lahendeid, mis puudutavad siis sedasama ettepanekut ja mis puudutavad siis seda koordineerimisõigust. on tehtud ettepanek, mis puudutab äh, hoolsuskohustuse koordineerimist ja töötu abirahasid. lisaks äh, sellele on terve rida üksikuid ettepanekuid, mm, mis ei peaks olema kogu selles kontekstis kõige keskmes. esimene teema, sotsiaalabi, õigus ja koordineerimine Euroopa kohus äh, on tervetes reas lahendites öelnud, et arvestades õigust sotsiaalabile, ei ole mitte hõivatud ja toimetulekuraskustes olevatel Euroopa Liidu kodanikel. mis puudutab Euroopa kodanike võrdselt äh, kohtlemist äh, ja seda kohustust, et inimene tõesti peab olema selles piirkonnas elav, läheb vastu lõikele kaks vaba liikumise põhimõttes mille kohaselt võivad liikmesriigid, või tähendab, see läheb ko-, kooskõlla lõikega kaks, mille kohaselt liikmesriikidel on õigus erandeid teha see, need lahendid tuleb koordineerivasse töösse arvesse võtta. ja üks punkt minu meelest siin on eriti oluline, e, see on e, ka neljakümne seitsmendas lõikes sees hiljem siis Euroopa Liit, kui nad e, vaatavad üle liikmesriikide kohustused, peab lähtuma inimõigustest, mis on sees põhiõiguste hartas ja inimõigustest, äh, nii nagu nad on kirjas Euroopa Inimõiguste konventsioonis. miks see on oluline? oluline sellepärast, daamid ja härrad, et te teate, et Euroopa inimõiguste konventsiooni raames on esi, on äh, toodud ära ka sotsiaalsed õigused kui võõrandamatud õigused ja seega see puudutab täpselt samamoodi ka siis neid sotsiaalkindlustusega seotud õiguseid. ja nüüd on küsimus selles, et kas äh, selline tõlgendustraditsioon mida Euroopa Liit selles ümbersõnastamises on arvestanud, ka liikmesriikides kajastamist leiavad nende poliitikas. järgmine suur teemade komplekt on öö, äh, äh, hoolekande see ei ole kõikides liikmesriikides sugugi eraldi sotsiaalpoliitikal välja toodud, kuid paljudes on ja komisjoni ettepanek äh, nüüd kannab edasi seda teed, et hoolekandeõigus peaks esimest korda olema ka koordinatsioonis kaasatud. põhimõtteliselt äh, Euroopa Kohtu lahendid on aastakümneid rõhutanud äh, seda, et äh, et on ülekantavad need õigused ka hooldekohustuse puhul ja neid tuleb tõlgendada täpselt samamoodi nagu kõik, nagu seni. mis tekitab erinevusi, on nüüd, mis tekitab probleeme, on see, üritatakse justkui väldida seda, et üheskoos kantakse ka seda hoolekandekohustust, nii ravi kui ka ähm, hooldajateenuste puhul. liikmesriigid, kus koordineerimistegevus toimub, võib tekkida suuri probleeme sellega, et struktuuri ülesehitus on erinevus. küsimus ka sellest, kas hooldajateenused on eraldiseisev sotsiaalteenus või on see ähm, haigekassa alla minev äh, teenus. see ähm, toob endaga kaasa muidugi ka selle, et tehniliselt äh, ja halduspoolest on äh, liikmesriigiti see süsteem väga erinev. kõige olulisem minu meelest on aga töötu toetusi puudutav. praegu kehtiv seadusandlus on väga erinev teistest sotsiaalkindlustuse aspektidest, näiteks äh, töötu abirahade puhul see ülekandmine ei ole nii lihtne, see on võimalik ainult piiratud juhtudel. Äh, eriti puudutab see loomulikult neid inimesi, kes elavad ühes riigis ja töötavad teises. komisjon teeb ettepaneku, et äh, töötukindlustuse harmoneerimises peaks seda erandit vähendama ehk teisisõnu et peaks olema töötu äh, abiraha andmise pikkus olema pikem, kui see on täna kolmest kuust kuus kuud ja kui riik seda soovib, siis lõpmatuseni. ja mis minu meelest on oluline, äh, oluline on üle piiri töötavate inimeste sotsiaalkindlustuse muutmine. ehk teisisõnu nende inimeste puhul, kes elavad riigis üks ja töötavad riigis kaks, võivad tulevikus Ehm, neid abivahendeid saada ükskõik kummas riigis. ja loomulikult tekib siis küsimus selle kohta, kuidas finantseeritakse seda. Ehm, aga minu meelest sellel süsteemil on palju eeliseid, sest praegused reeglid, kus seda põhimõtet ei ole, on meil väga suuri raskusi sellega, et see Eh, kalkuleeritud eh, töötu abiraha, seda tõlgendat-, tõlgitakse praegu üks-ühele üle. Saksamaal on eriti see problemaatiline Šveitsiga, kus palgad on väga kõrged ja tekib küsimus, et kas inimestel on õigus äh, abira-, töötu abiraha arvutamisel viidata Šveitsis teenitud summadele või oma koduriigi sissetulekutele. seni ei ole see süsteem väga hästi toiminud äh, ja see on toonud kaasa ka raha kao inimestele, nüüd tuuakse sisse uus põhimõte ja see on suur äh, edusamm. teine suur eelis on see, et kehtiv seadusandlus, mis äh, peaks tasandama ebavõrdsusi, nimelt välismaal teenitud öö, tulu pealt makstud maksed äh, peaks olema siis arvestatavad ka nende teenuste tasumiseks, mis äh, võetakse teises liikmesriigis. seda määrust te võib-olla te teate. praktikas ei ole see olnud võimalik, kui nüüd süsteemi muutus sisse tuuakse, töötukindlustussüsteemi, siis muutub ka see osa. ja minu meelest on see väga tervitatav problemaatilisem tundub mulle kogu selles asjas äh, see, et see põhiriigel, et, et ei kasutata seda süsteemi nende öö, ähm, tööperioodide jaoks, mis on väi-, lühemad kui kaksteist äh, kuud. see tuleb mulle olevat problemaatiline reegel, sellepärast et äh, lühikeste tööotsade puhul ei olegi õigust äh, töötu abirahale, kuivõrd töötatud miinimumaeg ei ole täis, aga see tekitab süsteemi veelgi keerulisemaks ja lõpetuseks, daamid-härrad, teatud, ma ei taha siin viidata nendele eh, era- õigusekohastele kokkulepetele, aga, aga see loomulikult, kui me hakkame piirama avaliku sektori eh, toetuseid, siis see läheb eraõiguse lahendamisele tavaliselt. aitäh, tegemist on väga olulise sõnavõtuga ja järgmisena saab sõna proua De Jong. tere päevast, daamid ja härrad, aitäh kõigile, et olete mind siia täna kutsunud, et rääkida uuest komisjoni ettepanekust äh, ja kõigepealt tahaksin ennast tutvustada. mina töötan Ernst Youngis ja ma olen sotsiaalkindlus, rahvusvahelise sotsiaalkindlustuse valdkonna eh, ekspert ja täna minu osalemine eh, on praktilisest nüansist lähtuv, millised on need teemad, mida, eh, millega seisavad silmitsi töötajad ja tööandjad rahvusvahelisel tasandil ja ja sellega tahaksin anda oma panuse tänasesse arutellu. mul on ka ette valmistatud äh, slaidi esitlus. kui vaadata äh, aega, mis mulle on antud, siis äh, keskenduksin töötushüvitisele ja pikaajalise hooldushüvitisele. töötushüvitises käesolev tekst, nagu kolleeg juba viitas, siis äh, esialgu olid tehtud muudatused justkui loogilised piiriüleste töötajate puhul riigid, kus nad äh, viimati töötasid ja riik, äh, kuhu nad on makse teinud äh, sotsiaalkindlustussüsteemi, on siis riigiks, kes vastutab ka töötushüvitise maksmise eest. kui ma räägin piiriüleste töötajatega, siis äh, ei ole see loogiline, sest praegu, kui nad on töötud, siis nende elukohariik on see, kes töötushüvitist maksab ja tihtipeale leiavad need töötajad, et tegemist on veidra olukorraga. võib-olla on kasu sellest, kui maksab riik, kus viimati töötati, võib-olla on seal kõrgemad äh, toetused, aga see võib-olla ei ole hea neile, kelle puhul praegune olukord äh, tooks neile suuremat kasu Äh, viimase töökoha riigi ähm, poolt maksete tegemine on loogiline, kui tööandja teeb plaane, et töötushüvitis ka piiriüleste töötajate puhul oleks nende plaaniga siis ähm, äh, kooskõlas äh, ja ei tekiks sellist olukorda nagu praegu tihtipeale, kus ei ole kooskõlas praeguse elukohariigiga, et kui vaadata, millised on võimalused töötuskindlustusmakseid saada, siis äh, näiteks viimase töökoha puhul äh, tööandja on äh, nõus olnud sellega, võib-olla siis on öeldud, et töötuskindlustust ei saa, sellepärast et inimene on olnud nõus oma vallandamisega, seega on selles ettepanekus ka teatud eeliseid ja nagu juba mainitud, eh, siis peaks eh, lähedamalt eh, analüüsima, milline on täpselt muudatuse mõju. siin on üleminekureeglid, mis on sisse toodud, võib küsida, kas need reeglid alati õigesti olemasolevat olukorda lahendaksid. siis ka see kaheteistkümne kuu periood mis äh, peaks olema tööhõive või kuidas siis seda tegelikult äh, käsitleda, kaksteist järjestikust kuud või võib see puudutada ka kombinatsiooni, kus tegemist on mitmete kuude akumulatsiooniga pikema aja jooksul, kuidas see kõik toimib, mis on täpselt selle taga, ei ole teada, ja ka rakendamine kui viimane äh, töökoha riik saab maksta töötushüvitisi, aga piiriülene töötaja äh, saab tööd otsida oma elukohariigis, siis kuidas pädev riik saab tagada selle, et äh, tegelikult täidetakse neid tingimusi, et töötushüvitist tegelikult ka saada. kui nüüd äh, käsitleda veel ühte teemat, uus peatükk, mis on sisse toodud äh, pikaajalise hooldushüvitise puhul, siis esialgsetes plaanides tundub tegevat olema väga loogilise ettepanekuga ja tegemist on justkui jätkuga sellele, mis praegusel hetkel on juba paika pandud, tegemist on siis uue peatükiga, mis võtab üle praegused äh, tingimused, aga kui nüüd lähemalt seda analüüsida, siis näeme, et praegune sõnastus viiks koordineerimise muudatusse pikaajaliste hooldushüvitiste puhul, mille tulemusel võib tekkida olukord, kus osad inimesed kaotavad hüvitisi, näiteks eakad pensionärid, kes saavad pensioni mitmest riigist. ja ma eeldan, et see ei olnud tegelikult nende muudatuste eesmärk ja see võib endaga kaasa tuua rohkem bürokraatiat nii taotlejatele kui ka institutsioonidele mida mina omalt poolt saaksin täna panustada, siis puudutab see ettevõtjate perspektiivi, mida ja töötajate perspektiivi, mida nad arvavad nendest maksudest, mis nad igapäevaselt peavad maksma, kui ma nendega räägin, siis nad ütlevad, praegune ettepanek eh, nende arvates väga suurt mõju eh, ei eh, oma praegusest olukorrast, nii nagu nad seda praegu näevad ja nad ütlevad, et suurem väljakutse on rahvusvaheliste töötajate puhul selles, et silmas pidada, kus eh, kõik töötajad eh, vastavad eh, erinevatele tingimustele tööandjate perspektiivist ja, ja millal nad muutuvad teise riigi andmesubjektiks ja olukord on keeruline selles osas, kui inimesed on väga liikuvad ja saavad ka kodunt töötada, siis sotsiaalkindlustussüsteem võib üle minna elukohariigile ja tööandja peab tihtipeale siis registreerima neid seal süsteemis, tegemist on äh, võõrkeeltega ja võõr, välisriigi ähm, tingimustega, see põhjustab väga palju äh, suure koorma nii tööandjale kui töötajale. ja kui rääkida erinevate sidusrühmadega, siis äh, saame teada, et Euroopa Liidu teatud üksuse või koordineerimisüksuse loomine mis aitaks ähm, sotsiaalkindlustussüsteemi rakendamist äh, tõl-, äh, käsitleda, oleks äh, väga kasulik ähm, töötajate liikumise puhul ja selle seadusandluse rakendamisel. kui käsitleda muutuvat maailma, siis on innovatiivseid viisi näiteks äh, kui praegust määrust käsitleti, siis võib-olla ei olnud nii tavapärane rahvusvahelisel tasandil töötada kodunt, aga praegusel hetkel on palju töötajaid, äh, kes tingimata ei tööta mitte kontorites, vaid äh, kodus oma kodukontorist ja tööandjad ei tee vahet rahvusvaheliste ja siseriiklike töötajate vahel, nad ei peakski, aga kui tegemist on rahvusvahelise töötajaga, kes kodunt võib töötada, siis võib see endale kaasa tuua selle, et kuna ta töötab kodunt, siis äh, vahetate sotsiaalkindlustussüsteemi, nagu te teate siis, siis kakskümmend viis protsenti tööd äh, koduriigis tähendab, et, et see käib koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi alla. lähtudes samast põhimõttest äh,, siis võib kaasaegne lähenemine kaasa tuua vahetegemist eh, välismaise ja siseriikliku töö vahel, see võib olla positiivne, aga ka negatiivne ja võib-olla peaks käsitlema, kas koordineerimise reeglid on eh, praegusel hetkel eh, kooskõlas muutuva maailmaga. samast perspektiivist lähtudes, kui vaadata koordineerimise Äh, ettepanekuid äh, töötajate lähetamise puhul ja mitmed ja töötamist mitmetes riikides, siis aastaid tagasi, kui see ettepanek tehti, siis lähetamine või lähetus puudutas kedagi, kes läks tõesti teise riiki ja seal töötas siis sada protsenti oma ajast. nüüd aga on äh, maailm muutunud nii-öelda väiksemaks ja tihtipeale on rahvusvaheline töö, eeldab töötamist, töötamist mitmes riigis ja aruandlus riigile, kes teda lähetab. sellisel juhul lähtuvalt praegutest reeglitest ei ole enam äh, sellist lähetamist, et kui inimene oma elukohta muudab äh, paika, kus ta äh, töötab, et see tingimata tooks kaasa ülemineku sotsiaalkindlustuse süsteemi puhul, mis tingimata ei ole hea lahendus ja seega võib ähm, artiklit kuusteist äh, rakendada, aga tegemist on väga mahuka menetlusega. ja ka seda teemat on vaja võib-olla analüüsida ja muuta. lisas, mida ma võin teile pärast välja jagada, on mul veel mitmeid muid teemasid, mis minu arvates äh, vajaksid käsitlemist, aga tegemist on väga tehniliste ja detailsete ettepanekutega ja jätan selle äh, aruteluks aitäh teile! suur tänu selle sõnavõtu eest, mis rääkis positiivsest ja negatiivsetest külgedest tööandja ja töötajate perspektiivist ja ka uutest töövormidest, mida on vaja arvesse võtta meie analüüsis. ja siia on saabunud külaliste rühm proua Morin Chartier külalised, kes, kes on Poitiers'st äh, Prantsusmaalt, äh, kelle visioon on tuntud just selle poolest, et keskendutakse innovatsioonile ja tulevikku äh, vaatava lähenemise peale ja tere tulemast siia ja ja kohe annaksin ma sõna härra Carlos Garcia de Cartasar Nebradale kümneks minutiks, palun. suur tänu, et kutsusite täna mind siia kõnelema, mul on väga hea meel siin olla. kui mina oleksin seadusandja, siis püüaksin tagada, et äh, määrustel oleks ka hoiatus, mis ütleks, et kui määrust loetakse ilma piisava ettevalmistusega, siis see võib kahjustada teie tervist. ma ei nimetaks seda komisjoni ettepanekut selle määruse kohta just ohutuks, aga seda tuleb kindlasti põhjalikumalt uuri-, uurida aga selline põhjalik läbitöötamine kindlasti ei põhjusta füüsilist piina. viimati, kui ma viimati uurisin seda tekst, neid tekste, siis äh, tegin seda siis, kui Hispaania oli liitumas Euroopa Liiduga ja see töö oli väga keeruline, tundus väga keerukas, ma arvasin, et ma ei saa kunagi sõnakestki aru ja ma leidsin, et siin peaks olema mingisugune tervisealane hoiatus küljes aga määrus kaheksa, kaheksa, kolm üheksakümne seitsmendal aastal koostati, kaks tuhat neli aastal see jõustus, seitse aastat läbirääkimisi ning seedimist kuulus enne, kui see jõustus ning äh, aastal kaks tuhat kümme, siis kolmteist aastat hiljem äh, Eh, jõuti lõpuni ka rakendusaktidega, seega oli see väga pikaajaline töö. peaksime igal juhul silmas pidama, et kui me hakkame muutma midagi, mis on juba praegusel kujul väga keerukas seadusandlus, siis see on väga keeruline, keer-, väga keeruline on siin kokkuleppele jõuda. komisjon peab kaaluma kõiki erinevaid aspekte, uurima läbi ka kõik enda koostatud määrused ning minu jaoks on üks olulisem punktidest, see, et kui komisjon seda tööd teeb, siis ta teeb seda sellest vaatepunktist, kuidas võidelda pettustega ja muidugi on pettustega võitlemine ju tervitatav ning me peame vaatama, milliste võimalustega on tasakaalukalt võimalik äh, need seatud eesmärgid saavutada. komisjon igal juhul peab seda äh, silmas, määrus kaheksa kaheksa kolm seda küll täiendatakse, muudetakse äh, minimaalselt, aga muudatused on laiali, äh, laiaulatuslikud ja me peame üksikasjalikult vaatama kõiki ette nähtud muudatusi. mina keskenduksin kahele asjale. esiteks poliitiline aspekt ja teiseks äh, on olulised tehnilised aspektid ja neid tuleb mõlemat põhjalikult kaaluda olen oma märkused jaganud kolme, kolme valdkonda ja hea meelega üksikasjalikumalt äh, räägiksin, viitaksin ka sellele, millest juba eelkõnelejad räägivad, igal juhul äh, on äh, nende sõnavõtud juba taustateadmisena väga olulised. esiteks tahaksin rääkida ra-, sotsiaalkindlustusest ja kui te vaatate põhjenduspunkti viis, siis see on üsna ettekirjutav selleks, et aru saada määrusest ning äh, tekstis endas neli kaks, äh, siin räägitakse võrdsuse tagamisest, tagamisest ravis, aga seda ainult teatud tingimustel. muuhulgas äh, on mainitud, et liikmesriikidele jääb õigus seada piiranguid sotsiaal- kindlustushüvitistele ne-, nende inimestega seoses, kes on majanduslikult mitteaktiivsed, ehk siin on kasutatud sõnastust Euroopa Kohtu praktikast ja see vastab täpselt äh, õiguspraktikale. aga vaatame nüüd äh, natukene Euroopa Kohtu praktikast kaugemale. komisjon on paika pannud äh, piirid, mis lähevad tegelikult kaugemale kohtuotsustest. püüan selgitada, miks see on oluline. kui me vaatame ühte kõige olulisemat asja, mille, mis ajendaski komisjoni määrust muutma, siis me näeme, et automaatselt ei ole võimalik äh, tagada hüvitiste korral võrdne kohtumine, kohtlemine ilma, et äh, kõiki üksikasju arvesse võetaks. meie jaoks tähendab see see, et võib olla selliseid erijuhtumeid, kus äh, ei ole automaatset korrelatsiooni. me peame väga ettevaatlikult tõlgendama seda asja, mitmel korral on seda juba tehtud ja vahel ei ole see vastavuses sellega, mida komisjon oma ettepanekus on ette näinud. Äh, justkui tundub, et me kirjutame tühja tšeki mõnele teatavale liikmesriigile ning võimaldame välja jätta teatavad mitteaktiiv-, majanduslikult mitteaktiivsed inimeste, inimesed äh, hüvitiste saamisest, aga sellega me ava-, avaksime tegelikult ju Pandora laeka Euroopa Kohus on Peter Bray äh, asjas paika pannud muuhulgas äh, ka väga olulised põhimõtted, mida me peame seda tööd tehes silmas pidama. komisjon, äh, komisjoni asi Ühendkuningriigi vastu leidis lahenduse Ühendkuningriigi kasuks, ma ei läheks siin üksikasjadesse, kuna aga igal juhul on tegemist asjakohase asjaga Brexit muidugi seda otseselt mõjutab, nii et ei ole kindel, kas me peaksime seda põhjalikumalt lahkama, ikka igal juhul on kohus äh, otsustanud äh, kaudse diskrimineerimise asjus nii, et on leidnud, et see võib äh, Ühendkuningriigi rahandusministeeriumit mõjutada ning ettekirjutavana on siin et öeldud, et komisjon ei ole ette näinud selleks piisavalt vahendeid. muidugi, kui komisjon tulevikus esitab äh, täiendavaid tõendeid, võib see olukord muutuda, aga igal juhul on see proportsionaalsuse põhimõtte vastu, kui on tõendatud ebavõrdsus seega Luksemburgi Euroopa Kohus äh, on juba praktikas paika pannud midagi sellist, mida nüüd üritatakse muuta. Teie seadusandjatena peate vaatama seda ettepanekut ja vaatama, kus on siin vaba liikumise piirid, kuidas te defineerite inim-, isikute vaba liikumist Euroopa Liidus, kuna see mõjutab otseselt seda ettepanekut ma ei räägiks siin töötushüvitistest, kolleegid äh, laua ääres on väga selgelt ja üksikasjalikult äh, sellest juba rääkinud, aga paar märkust siiski, mis määrusest tulenevad. esiteks see kolmekuuline ooteaeg. põhimõte on see, et viimane töötamise riik on see, mis on kohustatud hüvitisi maksma. seda seetõttu, et see on riik, kus see isik on töötanud ja sotsiaalkindlustusmakseid maksnud olukord on äh, siis järgmine, et kui järgmises riigis ei ole veel kolm kuud äh, makseid tasutud, siis ei ole see riik pädev seoses äh, töötushüvitismaksetega. muidugi see võib rakenduda ka muudele juhtudele, aga me peame vaatama, mis juhtub siis, kui kakskümmend neli kuud riigis A on töö-, äh, praegusel, äh, praeguse seadusandluse põhjal töötatud ühes riigis ning kaks kuud teises riigis, mis on siis äh, mõju riigile B, kus on töötatud kaks kuud. kui me lisame kakskümmend neli ja kaks kuud, siis näeme, et teine riik, riik B, on kohustatud maksma töötuskindlustusmakseid, aga komisjoni ettepaneku kohaselt samadel samas olukorras oleks riik ka see, kes on kohustanud, kohustatud äh, hüvitisi maksma, isegi kui sellel isikul enam selle riigiga sidemeid ei ole. seega need hüvitised, mille inimene saab äh, riigis B, ei pruugi üldse vastata sealsele äh, elu elatustasemele seega me näeme, et siit tõusetub mitmeid olulisi ja tõsiseid küsimusi. viitaksin ka artiklile nelikümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust, kus öeldakse, et äh, kõik äh, töötamise perioodid tuleb liita, see on muidugi väikene muudatus, aga sellel on väga suured mõjud Äh, sellele, kuidas me tõlgendame artiklit nelikümmend kaheksa ning mu viimane märkus, selleks on veel kakskümmend sekundit aega, nimelt äh, delegeeritud õigusaktid, rakendusaktid, püüan teha võimalikult lühidalt, see mõjutab kolme institutsiooni suhteid, nõukogu, komisjon ja parlament, ning vast piisab sellest, äh, et kui küsite minu isiklikku arvamust, siis ma hea meelega räägin teile sellest lühidalt, oleks see järgmine kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme, nendel aastatel muudeti määruse lisasid ja sellest tuleb otsene mõju piiriülestele töötajatele. Neile on ette nähtud selle määrusega mitmeid hüvitisi, aga nad ei pruugi neid uue määruse kohaselt enam saada, suur tänu. aitäh selle sõnavõtu eest, mis paneb meid järele mõtlema ja kutsub üles ka ettevaatusele ja lähtudes äh, kohtulahenditest ja nüüd saavad kolmeks, äh, kolmeks sõnaks äh, meie raportöör Guillaume Alas. suur tänu, aitäh nende sõnavõttude eest, mis näitavad meile, et tegemist on keerulise teemaga ja tegemist ei ole komisjoni ettepanekuga, mis ei nõua meilt tööd ja tegutsemist selleks, et saavutada parim tulemus. ma ei võta pikalt sõna, sellepärast et ma tahtsin maksimaalselt anda sõna küsimuste esitamiseks, eh, lisaks ka kolleegidele ja tahtsin küsida kõikidelt eh, spetsialistidest, spetsialistidelt, kes sõna võtsid, sest eh, ma ei kuulnud teatud nüansse ega ka sellist suurt erimeelsust seoses komisjoni ettepanekuga ja ma tahaksin, et te võib-olla annaksite meile sellise ülevaate seoses komisjoni ettepanekuga teatud seisukoha. kas te arvate, et ettepanek liigub õiges suunas, et olukorda parandada, kas te arvate, et seda oleks vaja veel läbi vaadata, et parandada äh, teatud valdkondi, sest see on liiga keeruline ja ma tahaksin, et te võiksite meile anda sellise üldise hinnangu eh, eh, ja saaksime sellega täielikuma ülevaate. aitäh ja järgmisena saavad sõna erinevad variraportöörid ja seejärel saavad kolm sõnavõtjat korraga vastata erinevatele küsimustele ja märkustele, mida me kindlasti ära kuuleme ku,, mida me kindlasti kuulame järgmistelt kõnelejatelt ja kaks minutit igale variraportöörile ja kõigepealt Rahvaparteist kolleeg Schulze. suur tänu, härra esimees, austatud äh, proua De Jong, äh, härra Garcia ja professor Eisenhofer, mul on väga hea meel teid äh, täna siin näha ma pean tunnistama, et just nimelt viimane sõnavõtt oli mul alguses küll väga huvitav, sest ma olen ka, äh, lugesin need viiskümmend lehekülge läbi ja tekitasin küsimusemus, et kuidas seda nüüd tõlgendada. aga minu meelest on see üsna hea baas selleks äh, mida meie nüüd edasi, kuidas meie, mille põhjalt oma tööd edasi teha. ma tuleksin äh, kirjalt siis teemade juurde, millest te rääkisite. kõigepealt komisjoni ettepanek äh, kolmelt kuult kuuele kuule pikendada töötuhüvitisega seonduvat, kas te olete kas sa arvad, et sellest piisab, kas seda võiks äh, pikendada maksimumini ja teine teema, Euroopa Kohtu lahendi tõlgendamine, see, seesama kaheksa kaheksa kolm äh, määrus tahab ju äh, sellele keskenduda. kas teie meelest on komisjoni ülesanne kohtulahenditega arvestada õnnestunud või ei, Alimanovitši lahend minu meelest äh, siin kohus leidis, et äh, tuleb õigusi kodifitseerida, mis teie sellest arvate? ma ei tea, kas meil hiljem on aega esitada lisaküsimustele, ma saan aru, et kaks küsimust on, kaks minutit on ümber, mul oleks teisi küsimusi, kas pärast on meil veel aega, sest kaks tundi tegelikult peaks veel kehtima, kohtumine suur tänu, Helga Stevensile annaksin järgmisena sõna. suur tänu, esimees. ka minul on mõningaid küsimusi. üks on väga sarnane sellele, mida küsis kolleeg, kes just praegu sõna võttis, nimelt Euroopa Kohtu lahendite kodifitseerimine. minu meelest see ettepanek eh, jah, eh, Euroopa Kohtu eh, tavaõiguse teatud äh, aspektid kodifitseeris ja minu meelest äh, see ettepanek oli üsna kasulik selles mõttes, et selles on selgitusi, mis tagavad õiguskindluse ja aitavad liikmesriikidel võtta positsioonid selles osas, et äh, mis tingimused inimene peab täitma selleks, et kõigepealt tõestada, et ta resideerub selles liikmesriigis. selleks, et liikmesriigid äh, saaksid äh, Euroopa Kohtu lahendeid ka täita. kas ma saan sellest asjast nüüd õigesti aru? see oli minu esimene küsimus. Läheks nüüd edasi äh, lapsetoetuste ülekandmise juurde ja indekseerimine sellega seoses. ma olen sellest teemast rääkinud enne ja minu meelest on see jätkuvalt väga oluline teema. me peame kindlasti äh, vähendama võimalusi lapsetoetused üle kanda. kuidas äh, me saame tagada selle, et kõiki lapsi koheldakse õigesti, sest et elukallidus ei ole üle terve Euroopa üks ja seesama. sellega tuleb arvestada. ma saan aru, et äh, volinik Tyson ütles kuulamisel, et tegelikult me räägime väga väikesest protsendist äh, keda see asi puudutab, üks-kaks protsenti ja seega ei peaks sellele üldse tähelepanu pöörama, aga tegelikult, kui vaadata täpsemalt äh, arve, siis tuleb välja, et see probleem on tegelikult palju suurem ja suur probleem teatud liikmesriikidele, jah, nii et kui me vaatame seda kõikide liikmesriikide lõikes, siis see protsess on väike, aga on neid liikmesriike, kus äh, see teema on äh, väga teravalt esil ja probleem on suur, nii et ma teeksin ettepaneku, et me sellele rohkem tähelepanu pööraksime kuidas ähm, pettuste või kuritarvitamise vastu astuda. kas te võiksite seda natukene selgitada? me oleme praegu nimelt äh, olnud tunnistajaks sellele, et liikmesriikidel on ühtsed instrumendid, äh, millega äh, jah, tahetakse pettuste vastu võidelda tõhusamalt kui seni, aga kas teie meelest on sellest olnud kasu? aitäh! Le... suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel Ähm, Marian Harkin. suur tänu, esimees, ja suur tänu meie ekspertidele, kes on külla sõitnud. see dokument on väga keeruline tõesti ja alles praegu hakkan aru saama, milline tööpõli meie ees laiub. aga mõned äh, üksikud märkused. Euroopa Kohtu lahenditele on siin viidatud viimane kõneleja ka viitas ühele nendest. Te lisasite siia selle reservatsiooni, et äh, komisjon ei ole esitanud piisavalt tõendeid ja ütlesite, et võib-olla tuleks asi võtta uuesti ülevaatamisele ja rääkida sellest, et äh, millised on vaba liikumise piirangud. on aga terve teri-, rida teisi lahendeid, mis mõjutab seda dokumenti. kas teil on ka selles osas küsimusi? kui ma Euroopa Kohtu lahendit loen, siis ma tegelikult ei oska seda kuidagi tõlgendada äh, kuidagi teistmoodi kui see, mis minu meelest on seal paberil kirjas, nii et äh, tahtsin teada lihtsalt, mis on teie seisukoht. ja proua De Jong, teie rääkisite sellest, kuidas liikmesriik saaks selle uue ettepaneku kohaselt tagada selle, et töötu inimene tagab kõik tingimused selleks, et töötuhüvitist saada kas te seega tahaksite tuua sisse sellise mõtte, et kui inimene liigub liikmesriigist A liikmesriiki B ja kui nad saavad riigis B, siis riigi A töötuhüvitist saavad selle kuidagi teisel alusel kui need inimesed, kes oleksid jäänud riiki A. Te ütlesite ühtlasi ka, et tööandjatele on kõige suurem probleem administratiivküsimused, mis on seotud äh, äh, toe, äh, panustatud summade tagasisaatmine teise riiki. kuidas see mõjutab seadusandlust ja kui oluline see seadusandluse jaoks on? mul on neid küsimusi kümme, mida võiks veel küsida ja võib-olla pärast seda sada, mida võiks ka küsida, aga ma praegu veel ei tea, et ma peaksin momendil küsima, aga vähemalt ots on nüüd lahti tehtud. suur tänu. jah, alustame äh, esimestest küsimustest jah, aga loomulikult neid kerkib esile ilmselt hiljem väga palju. aga proua Zimmer nüüd kaheks minutiks ka palun. suur tänu, äh, suur tänu kõikidele ekspert, ekspertidele, kes äh, täna sõna võtsid, väga kasulik ma paluksin, et äh, me saaksime ka kirjalikult äh, teie sõnavõtud, see oleks meile kindlasti väga oluline edasises töös. aga kõigepealt äh, ma tahaksin rääkida sellest punktist, mis puudutab töötuhüvitise miinimum, ülekantud töötuhüvitise miinimumperioodis, see peaks olema kolmelt kuult siis kuus kuud, on tehtud ettepanek. mulle tundub, et et teie sõnavõtust jäi kõlama ka see, et äh, kas me ei peaks inimestele tegema elu bürokraatlikus mõttes äh, lihtsamaks ja ka äh, ja liikumisvabaduse toetamiseks ei peaks me seda piirama kaheteistkümne kuuga, mis, mis on aga teie vastuargumendid sellele see, et see oleks kaksteist kuud, minu meelest on täitsa loogiline, miks ei peaks nii olema natukene vähem loogiline. ja siis nüüd äh, liikumisvabaduse direktiivi nii-öelda resideerumisõiguse test äh, sotsiaalõiguste saamiseks ja selles osas mind huvitab see, et kas teie seisukoha järgselt Euroopa Komisjoni ettepanek vastavalt kohtulahenditele ei too kaasa seda, et võetakse tegelikult ära äh, see liikumisõigus äh, kõikide kodanike jaoks ja nähakse see liikumisvabadus ette ainult töökätele. ja siis järgmine küsimus äh, kodutute kohta. meil on liikmesriikides väga palju algatusi olnud, et oluline oleks seda, et pakutakse abi ka piiriüleselt kas te näete sellega mingisugust konkreetset seost äh, selle ettepaneku vahel ja selle ohu vahel, et need liikmesriigid, kus praegu on ette nähtud juba sotsiaalkindlustusele juurdepääsupiirangud, võivad tuua kaasa kodutute inimeste arvu tõusu. suur tänu, proua Zimmer. proua Geat ei ole EFTD fraktsioonis siin, kas keegi esi-, asendab teda? aga proua Lambert, teil on täiesti õigus, teie, teile oleks pidanud ma kõigepealt sõna andma kaheksa minutiks. suur tänu. Äh, ma tahan algusest peale öelda, et mul on siin erihuvi mängus, nimelt ma olin määruse kaheksasada kolmkümmend, kaheksa äh, kaheksa kolm määruse ja ka rakendusmääruse raportöör ja seega ma vabandan et äh, selles määruses on teatud augud sees, aga nõukogus äh, sõltus kogu asi ühehäälsusest ja seega meie võimalused olid piiratud. aga viitaksin äh, tervele reale aspektidele, millest siin täna räägitud on. kõigepealt punkt, mis puudutab artiklit neli lõiget kaks ja õiglase võrdse kohtlemise põhimõtet, sellest on kolleegid ka täna juba rääkinud. ja mulle tundub, et see tehtud ettepanek on samm tagasi võrdse kohtlemise põhimõttest. ja kui äh, me nüüd lähtume sellest konkreetsest kohtulahendist, siis me tegelikult seame küsimärgi alla väga olulise hulga Euroopa Liidu kodanike õigused. kui me räägime äh, majanduslikult mitteaktiivsete grupist, need on äh, pensionärid, inimesed, kes on jäänud koju sellepärast, et nende kaasa äh, on tööl terve rida on neid inimesi. mõned inimesed, kellel on laiendatud õigused äh, ja omastatud õigused, omandatud õigused, kas äh, nende inimeste jaoks äh, oleks võimalik praegu rohkem ära teha, sest et tõesti on raskusi väga palju, eriti arvestades seda, et Euroopa Liidu kodanike õigustes on toimumas suur nihe arvestades seda, et Ühendkuningriik otsustas nii, nagu ta otsustas. ja nüüd arvestades täna kaasaegset töömudelit ja mustrit ja see, kas peab liikmesriigis B töötama kolm kuud selleks, et saada juurdepääs toetustele, kuidas me defineerime seda kolme kuud, kui väga paljud inimesed töötavad täna juhuslikult, tööotsadel, ajutiselt kuidas seda asja kalkuleeritakse ja kas selles osas oleks võimalik rohkem võib-olla ära teha? ja siis räägiti piiritöötajatest, kes võib-olla praeguse süsteemi kohaselt saavad lüüa rahaliselt, ma räägin siis piiril töötavatest, kes elavad ühes liikmesriigis ja töötavad teises, mis nende jaoks muutub ja mis on selles ettepanekus äh, mööda pandud, selles mõttes, et mis ei taga seda, et inimeste elu läheb äh, lihtsamaks. suur tänu. proua Müllerit ei ole, härra Martin võib-olla. suur tänu, härra esimees, suur tänu meie ekspertidele. ma sain väga hästi aru sellest, mida ütles äh, härra Garcia, mida ütles proua De Jong, aga härra doktor Eichenhofer, ma ei saanud vist väga hästi teist aru kahjuks, võib-olla oli probleemiks tõlge. kui eh, me räägime sellest sotsiaalkaitsest ja komisjoni ettepanekust eh, koordineerida sotsiaalkindlustussüsteemid, siis mina naiivselt arvasin, et me räägime tervisekindlustusest või peretoetustest, aga nüüd ma saan aru, et me räägime hoopis töötuhüvitistest ja seega see oli jube esimene üllatus minu jaoks täna. ma sain aru, mida ütlesid äh, meie esindajad, et nimelt äh, asi on selles, et hakatakse kon-, äh, ühtlustama neid asju, mis on aastaid olnud Euroopa Liidu suur soov. aga mulle tundub, et me rakendame jällegi vankri hobuse ette ja tegelikult enne, kui me hakkame Äh, toetama seda projekti, mille teie olete välja pakkunud, ilme et hakkame toetama inimeste vaba liikumist, töötajate vaba liikumist, äh, flexicurity't äh, ja oleksime hakanud reguleerima lähetatud töötajaid, oleks enne tulnud ära harmoneerida see asi kuue liikmesriigi või seitsme liikmesriigi tasandil. ja me tõesti ei peaks seda vankrit hobuse ette Ähm, rakendama ja tõesti äh, meil on nüüd see sääsk, kes äh, imeb end verd täis ja arvab, et ta on suurem kui elevant. Äh, ja mul on teile üks väga lihtne küsimus. kas te ei arva, et see kohtulahend, vabandust, et lahendus, mis oleks kõige lihtsam, oleks selline, mis sotsiaalse koorma äh, ikkagi äh, paneks sellele liikmesriigile, kus inimene töötab, kui me tahame hakata seda palli liigutama A või B liikmesriigi väljaku poolele ja hakkama lugema neid kuid, mida inimesed töötavad ühes või teises liikmesriigis, siis see asi läheb ikka väga keeruliseks. suur tänu, äh, pärast raportööri ja variraportööre on nüüd käes äh, teiste, käes kord, vabandust, ja Maria Arena suur tänu, suur tänu nende esitluste eest, mul on jäänud väikene mulje, et see koordineerimisettepanek, sotsiaalkindlustuste koordineerimise ettepanek, kui me räägime juurdepääsust toetustesse, olgu need toetu-, peretoetused või äh, töötuhüvitis või muud sellised äh, toetused, äh, lähtutakse piiramise põhimõttest ja vaba liikumise piiramisest. aga mina arvan, et see ettepanek mis on äh, väga hägune selles ettepanekus, on lähetamise küsimus. ja see ettepanek on äh, tõesti väga ebaselge ja asjad on natukene teistmoodi piiratud. kui esimeses osas räägitakse pettuste vastasest võitlusest ja näete, nähakse ette suured juurdepääsupiirangud, jääb sama filosoofia lähetamise puhul rakendamata ja minu küsimus on äh, väga täpne, kuidas asju täiendada, kuidas mõlemad pooled panna ühte sammu käima. kõigepealt Euroopa Kohus on langetanud lahendi Saksamaa ettepaneku osas ja see puudutab äh, ettevõtete poolt äh, ka, ähm, kautsjoni võtmise süsteemi. nimelt, et, et liikmesriigil on õigus kautsjonina võtta sotsiaalkindlustuse süsteem äh, nagu justkui tagatisena endale, kui töötaja läheb teise liikmesriiki ja kohus leidis, et see on õige lahendus. see on tõesti üks pettuse liikidest ja seega see on oluline, nimelt sotsiaalkindlustus jääbki äh, välja maksmata ja teine küsimus, kas oleks võimalik sellist lahendust ette näha? edasi AA äh, vormi kasutamine, nimelt äh, päritoluriigis äh, antav kinnitus töötajate lähetamise puhul, et on makstud sotsiaalkindlustus. nüüd see vorm on justkui ka tagasiulatuva Äh, toimevõimega, et kui tullakse kontrolli, et siis võib käivitada see AA. mis saab siis sellises olukorras, kui nüüd pannakse see miinimumperiood kolm kuud paika? Äh, näiteks sotsiaalkindlustuse puhul on see niimoodi. kolmas küsimus. ettevõt-, tuleb andmebaas luua Euroopa ettevõtete jaoks keskne andmebaas, äh, toon ühe näite. Äh, Belgias, kui te ei maksa sotsiaalkindlustust, siis on teil ähm, ettevõtte puhul punane märge. ja kõik, kes on punasega märgitud äh, selles keskses andmebaasis, nendel ei ole juurdepääsu avaliku sektori hangetele ja ettevõtted, kellel ei ole sellist märgistust, saavad avalikule turule ka juurdepääsu, isegi kui nad ei ole päritoluriigis tervisekindlustussüsteemidega liitunud. nii et seega meil oleks vaja Euroopa ülest andmebaasi selleks, et võl-, vältida ebaõiglast konkurentsi, kas sellised asjad on ette nähtud? Georg Pah. suur tänu, härra esimees kui ma nüüd vaatan komisjoni ettepanekut ja sellest õigesti aru sain, siis mulle tundub, et äh, esimene eesmärk on suurem sotsiaalkindlus, tagada kodanikele ja sotsiaalne õiglus jalule seada ja vältida pettusi ja mul tekib küsimus ja proua Stevens selle osa, sellele osaliselt ka viitas, me räägime siin minu meelest kokku ühest-kahest protsendist äh, juhtumitest, äh, mille puhul on siis tegemist pettusega ja kui ma vaatan seda ettepanekut, siis ja sellele viitasid ka kolleegid, et tegelikult räägime me ainult äh, tugevdatud kontrollidest ja mul tekib küsimus, et äh, kas me ei tekita siin tohutut administratiivset koormat. kuidas me seda hakkame tulevikus kõike kontrollima? praegu on meil kahepoolsed kokkulepped liikmesriikide vahel, tulevikus peaks asi nägema välja teistmoodi ja mul tõesti tekib äh, mure sellega seoses, et me ei suuda seda päras enam kontrollida või see tekitab meile tõesti hästi-hästi suure halduskoorma. kuidas suhtute sellesse teie? suur tänu! suur tänu, proua Sander! suur tänu, suur tänu, härra esimees! aitäh äh, tänastele ekspertidele! minu meelest on väga oluline äh, et äh, meil selline arvamuste vahetus toimub ja lõppkokkuvõttes äh, on äh, meil tõesti kõikidel väga-väga palju küsimusi ja ma arvan, et neid küsimusi tekib veel ja veel juurde. mina tahtsin teie käest küsida paar konkreetset küsimust. kõigepealt siis piirialadel töötavad inimesed, sellele juba viitasite minu valimispiirkonnas on kahte tüüpi töövõtjaid, kes üle piiri töötavad, on need, kes äh, töötavad Euroopa Liidu ähm, liikmesriikides ja teisalt need, kes on läinud tööle Šveitsi. ja seega tõesti küsimused ongi väga konkreetsed, et kas need reeglid äh, hakkavad kehtima ka Šveitsi puhul või tuleb nüüd kõigepealt äh, ära oodata konkreetsed kahepoolsed lepingud? ja teine punkt, äh, millele äh, minu piirkonna inimesed viitasid, nimelt, et jah, olukord on, olukorrad on liikmesriigiti erinevad nendel töötajatel on täna ju teatud õigused, mis nüüd siis saab üleminekuperioodil sest lõppkokkuvõttes eh, see riik, kes neile need hüvitised välja maksab, seab võib-olla tingimused, eh, mis on eh, vähem soodsad neile kui täna kehtivad tingimused. nii palju minu küsimustest, aitäh. suur tänu, proua Moen Šahti. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada ka kõnelejaid ja raportööri ja variraportööre nende öeldud sõnade eest. me vaatame nüüd siis üle üheksakümne kuuenda aasta lähetatud töötajate direktiivi ja lühiajalise, lühiajalist tööd puudutavat seadusandlust või siis piirialadel töötavate inimeste jaoks kehtivaid reegleid. ja erinevad ja me peaksime koordineerima erinevaid äh, aspekte kogu selles äh, asjas. mina kardan, et sellega kaasnevad äh, hal-, halduskulude tõus ja töövõtjad kaotavad lisaks. ja lõppkalkulatsioonid me peaksime kandma hoolt selle eest, et see nii ei oleks, et mõlemad saavad lüüa meie eesmärgiks peavad olema vahendid, millega me saame võidelda pettuste vastu ja täpsemalt siis seda liiki pettuste vastu, mille taga on riiulifirmad. see äh, tähendab seda, et meie haldusstruktuurid peavad töövõtjat kaitsma ja see on see, millest me peame lähtuma meie töös. ja ma olen valmis raportööri aitama, äh, et koordineerida seda tööd töötajatud, äh, lähetatud töötajate seadusandluse äh, ümbersõnastamisel. see töö peab käima teatud rütmi pida, pidi, aga asi tuleb äh, läbi mõelda ja astma ühte sammu kõige sellega, millest rääkis ka härra Palas. ja loomulikult nende asjade vahel on väga selged seosed. Sofia Rivero. Queria também agradecer uh, esta initsiatiivi ja impri-. E, suur tänu. suur tänu teile selle algatuse eest. tegemist on üliolulise küsimusega, mida me täna siin arutame. nimelt eh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine eel, eeskätt on see oluline Euroopas kõige liikuvamate noorte töötajate jaoks, me soovime kaitsta praegust olukorda, aga mis veel tähtsam, me tahame kaitsta neid noori inimesi ka tulevikus. mulle meeldiks, kui te vastaksite järgmisele olulisele küsimusele. praegu me vaatame, kuidas sotsiaalkindlustussüsteeme me harmoneerida. samuti me tahaksime, et nende hüvitiste kalkuleerimine toimuks äh, ühtselt, ühtse mudeli järgi ja ka kõigi teiste, samamoodi kõigi teiste hüvitiste kalkuleerimine, mis nendele töötajatele on võimaldatud. ning küsimus, kas siin on küsimus äh, lähimuspõhimõtte rakendamises, sest vahel on need ju liikmesriikide pädevuses, äh, seda esiteks. ning teiseks, kuidas on meil võimalik võimalik liikuda edasi sellisest olukorrast, kus liikmesriigid seavad piiranguid sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisele, aitäh. härra Sergio Gutierrez, palun. jah, aitäh. ja suur tänu teile ja ka kõigile ähm, kes siin täna on esinenud, teie esitlused olid äh, kõik väga üksikasjalikud ja huvitavad, see töö on kindlasti väga suur väljakutse ja me peame arvesse võtma kõiki neid erinevusi erinevate liikmesriikide vahel. on selge, et need küsimused mõjutavad kõiki liikmesriike. aga muidugi saab sellele küsimusele läheneda erinevalt äh, ja on ka erinevaid poliitilisi lähenemisi sellele küsimusele ning muidugi tuleb arvesse võtta ka valimisi erinevates riikides. mis puudutab äh, isikute ja töötajate vaba liikumist, siis äh, mitmel korral on see küsimus tõusetunud, äh, ka minu koduriigis on seatud piirangud tervishoiuhüvit-, ka seot-, hüvitistele, sotsiaalhüvitistele ja esile kerkivad need küsimused just äh, valimiste eelsel ajal. seega me peaksime äh, koha, kohandama Euroopa Liidu üles seadusandlust selleks, et äh, oleks tagatud Euroopa kodanike vaba liikumise õiguse kasutamine. ma ei tea, millest lähtutakse, mis on eesmärk sellel äh, Äh, määruse muutmisel, kas me tahame lahendada juba olemasolevaid probleeme või me püüame siin selgitada, äh, miks on tekkinud need probleemid ja erinevused? Äh, jah, me üritame siin harmoneerida, aga kas me tahame harmoneerida selleks, et tingimusi parandada või lati allapoole lasta? mis puudutab sotsiaalseid teenuseid väga oluline on saada aru sellest, millised õigused on inimestel praegu, see on olulisem kui see, milline riik äh, on pädev nende täitmisel, mis on inimese õigused äh, töötuhüvitiste aspektist, kas saadakse ainult äh, osa, osaline hüvitis, milline on maksimaalne hüvitiste saamise aeg, mis äh, on see aeg, mis tagab, et inimesel on õigus hüvitistele kas kaheksateist kuud ja kakskümmend neli kuud, kas see erineb liikmesriigiti? väga oluline on selgeks teha, millised on inimese õigused. ja samuti on väga oluline leida lahendus sellele, kuidas me saame lahendada nende, nende inimeste probleemid, kellel need praegu tekkinud on tuleb ka vältida poliitilisi vigu, poliitilistel põhjustel on õigused hüvitistele kam-, valimiskampaaniate ajal piiratud. peaaegu kõik liikmesriigid on püüdnud äh, tegeleda pettuste küsimustega, aga me peame silmas pidama, et tegelikult on pettuste määr väga madal, aitäh. nüüd annaksime uuesti sõna meie ekspertidele Nende ees on suur ülesanne, kümne minutiga tõenäoliselt ei ole neil võimalik vastata enam kui äh, lihtsalt ülevaatlikult, positiivselt või negatiivselt ähm, selle kohta, mida komisjon on öelnud, aga lisaks sellele ka konkreetsematele, konkreetsematele küsimustele, mis esitati. ja loodame, et saate vastata kõikidele nende elementidele. meie tänane ülesanne ongi siis äh, välja tuua need elemendid, mis käsitlevad meie eh, tööhõivekomisjoni konteksti, millised on kõige olulisemad eh, nüansid selles osas ja seega palun, teil on kümme minutit aega vastata. jah, suur tänu. sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, see on Euroopa majandusalase koostöö alus tegelikult määrused kolm ja neli viiekümne kaheksandast aastast äh, just käsitlesid sotsiaalkindlustusteemat. seega tegelikult äh, võib öelda, et Euroopa sündis heaoluriigi mõttest, üle viiekümne aasta oleme selle kallal juba töötanud, see on üks teema, mille kallal on Euroopa Liit kõige kauem töötanud ning alati püütakse arvesse võtta uusi arenguid ühiskonnas on erisusi lisatud, võetud arvesse muudatusi sotsiaalkindlustussüsteemides ja see on viinud ka koordineerimisküsimuste muutmiseni. on tekkinud rahvusvahelisi küsimusi, selle tulemusel on muudetud ning see kehtib ka määruse kaheksa kaheksa kolm kohta aastast kaks tuhat neli. seega on arvesse võetud äh, koordineerimist eh, ning muutuvat olukorda, millest me peame lähtuma? esiteks, eh, liikumisvabadust peab, eh, see peab olema määruse keskmes, sotsiaalkaitse küsimustes tuleb liikumisvabadust arvesse võtta ja austada ning eriti oluline on see pikaajalise hoolduse ja töötuse korral. rõhk tuleb siin panna õigele kohale äh, rõhk, õige rõhk ongi leitud, nimelt rõhutakse koostööle, jaotatakse val-, koormus erinevate sotsiaalkindlustussüsteemi sammaste vahel, sotsiaalkindlustus eemaldatakse selle, sellele varem ette nähtud erikategooriast ja tuuakse äh, koordineeritud küsimuste laiemasse kategooriasse, seega põhimõtteliselt on lähine, lähenemine õige, aga koordineerimine saab, saab siin ka uue tähenduse. Need, kellel ei ole äh, vajadust hüvitiste järele, need on sellest, äh, sealt eemaldatud ja see mõjutab seda tööd veel aastakümneid, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, äh, pädevus viiakse tagasi liikmesriikidele ja see, mida liikmesriigid saavad teha, äh, seda nad teevadki ja seda tendentsi me oleme juba näinud peame aga ootama ja vaatama, kas liikmesriikide otsused äh, kas inimesed kaitsevad äh, ennast, kas mõned äh, nendest juhtumistest jõuavad ka inimõiguste kohtusse, me peame ootama ja vaatama. me ei saa öelda, et näiteks Saksamaale tulevad mittesakslased ei saa sotsiaalkindlustussüsteemist hüvitisi esimese viie aasta jooksul. nii palju siis üldiselt, jah, muidugi äh, töötushüvitised on väga oluline osa sellest muudatust, et siin on ka mm, kaks olulist äh, aspekti, esiteks liikumisvabadust tugevdatakse ja teiseks tagatakse, et töötushüvitised õigust tugevdatakse. ehk siis, kui äh, hüvitised eksporditakse, kantakse üle, siis seda vastavalt tehtud sissemaksetele siin. ja see on õige. Äh, viimastel äh, aastakümnetel on see tekitanud aga nagu kogu aeg äh, ka sellist mõttearendust, et selles riigis, kus töö otsmine käib, peab kontrollima ka seda, et inimene ka otsib tööd, aga ta ei tee seda, kui ta ei anna oma raha töötule, vaid teise riigi raha. teisalt öö, ei ole vaba liikumine oluline nende inimeste jaoks, kellel tööd on, vaid äh, oluline nende jaoks, kes tööd otsivad. ehk teisisõnu, töötuhüvitise ülekandmine on väga oluline tulevikus. mõelge sellele, et äh, üks äh, abielu pool leiab töö mõnes teises liikmesriigis, kaasa tahab kaasa minna registreerib ennast töötuks ja tahab saada juurdepääsu. Need on kõik sellised elupäevased, tavapärased küsimused, igapäevased küsimused. Šveits, Šveits kaasatakse jah, sinna koordineerimissüsteemi, mitte küll kohe, aga Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise kahepoolse kokkuleppega. seda perioodiliselt uuendatakse Šveitsiga kogu aeg, aga põhimõtteliselt selle kohaselt kaasajastatakse seda. nüüd peretoetuste integre-, indi-, indekseerimine, see, ta ei ole selles ettepanekus sees, see on väga kaugele üle, ulatuv teema, aga peretoetuste süsteem praegu läheb vastu Euroopa Liidu koordineerimissüsteemile, kõigepealt äh, artikkel viis äh, määrusest kaheksasada kaheksakümmend kolm, mille kohaselt äh, lastel äh,, lapsi koheldakse kõik, äh, kõiki võrdselt ja kõik äh, toetused, mis selle kohaselt äh, ähm, antakse, peavad läht-, lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest äh, ja me ei tohi alahinnata, milline administratiivkoorem sellega kaasneb. kui regulaarselt peavad ametivõimud kontrollima last, õigust nendele toetustele lihtsalt mõelge sellele. aga indekseerimine, nagu ma ütlesin, ei ole selles ettepanekus sees. ettepanekus on tehtud äh, muudatus äh, lähetamise kohta ja minu meelest on komisjoni ettepanekus äh, ka hea ettepanek, nimelt üsna tihti tekivad tööõiguse ja sotsiaalkindlust karistusõiguse vahel sarnaseid punkte ja tööõigused, sotsiaalõigus peaksid olema ühtselt reguleeritud, näiteks äh, ähm, haige, haigushüvitised äh, kui neid reguleeritakse igas liikmesriigist erinevalt, siis sel, siis see ei oleks väga kasulik ja väga äh, sellest, see ei teeks asju lihtsamaks. kui äh, meie ettepanekut vaatame teistpidi, kui me tahame ettepanekut selles osas äh, muuta, siis me peame mõtlema sellele, et mis on praegu kirjas artiklis kuusteist, et need, et kas me tahame need tuua tööõigusesse üle või ei nüüd piirialadel töötavad inimesed. probleem nende jaoks seisneb selles, et praeguse õiguse kohaselt, kui nad jäävad töötuks, koheldakse neid nii, justkui äh, nagu nad äh, e, e, nagu neid koheldakse siis, kui nad elaksid seal liikmesriigis, kus nad töötavad, aga probleem tekib selles, et nad tegelikult on töötanud teises riigis ja, ja see tekitab ja neid koheldakse ähm, selle äh, riigi alusel, kus nad elavad ja see tekitab nendel teinekord kadu. ja äh, lähimuspõhimõte, mulle tundub, et lähimuspõhimõte siin ei tule eriti mängu. lähimuspõhimõte on võetud arvesse sotsiaalkindlustuse, ravikindlustuse puhul alati arvesse, äh, kui palju, kui suur peab olema äh, pension ja nii edasi need on kõik asjad, mis puutuvad liikmesriikide pädevuse ja selles mõttes ei puuduta see eh, lähimus, seega ei ole siin seda probleemi. meie räägime riikidevahelisest koordineeritust, Euroopa õiguses ei ole alternatiivi, Euroopa õigus reguleerib seda riikidevahelist koordinatsiooni üksinda paremini, kui seda saaks teha ükski liikmesriik omapäi. ja minu järgmine punkt, kui majanduslikult mitteaktiivsed ja toimetulekuraskustes olevad inimesed, kui liikmesriikidel on kohustus autonoomselt äh, lahendada äh, nende, selle kindlustuse küsimus, jäävad väga paljud inimesed ilmselt kahe süsteemi vahele ja jäävad kaitseta seatakse väga palju tingimusi, kus nad ei eh, täida ühes liikmesriigis tingimusi ja näiteks ei täida ka teises ja seega tekib see küsimus ja see on kohe praeguse ettepaneku otsene järelm, et kui sotsiaalkindlustussüsteem on koordineerimata Euroopa tasandil, siis eh, tekitab see väga suurt ohtu, et sotsiaalkindlustuses tekivad augud aga seda me näeme alles siis, kui liikmesriigid on oma kohustused võtnud kanda ja siis kohtud jälle hakkavad otsustama, kuidas see asi peaks välja nägema. nüüd, et komisjon võtab koordineerimisel arvesse kohtulahendid, see ei ole sugugi äh, väike asi, ei olnud selge, kuidas äh, sotsiaaltoetused ähm, sinna süsteemi peaksid olema kaasatud, jah, äh, ja see on minu järgmine punkt, me näeme, et soolõiguste äh, puhul äh, piiratakse tõesti seda tõlgendust vaba liikumise kohta, keskendutakse töövõtjatele ja samas need inimesed, kes ei ole majanduslikult aktiivsed, äh, need kõnekeeles nimetatud sotsiaalturistid, ei peaks saama kasu sellest koordineerimisest. suur tänu! Merci, madame Evine de Jong suur tänu, proua De Jong järgmisena um,. I think indeed there were a lot of questions raised and.... aitäh, jah, küsimusi oli tõesti palju ja need käsitlesid erinevaid äh, aspekte sellest vald-, üks esimesi küsimusi, mis esitati, et äh, kui me vaatame üldiselt komisjoni ettepanekut, kas tegemist on hea ettepanekuga, kuna tundus, et esitlustes jäime me tekstist kaugele, enda eest saan ma rääkida ja saan öelda, et need muudatused, mis ettepanekuga kaasa tulevad, teevad sellest sisuliselt hea ettepaneku, aga nagu, nagu ma püüdsin juba teile varasemalt aimu anda ja kolleegid siin laua ääres samuti, et tuleb vaadata natukene kaugemale, üksikasjalikumalt neid aspekte, võtta arvesse võimalikke mõjusid ja tagajärgi, mis sellest ettepanekust tulevad. tekst on väga tehniline, aga me peame arvesse võtma neid muudatusi, mida see igapäevaelus kaasa toob. ja kui me seda teeme, siis äh, me näeme, et siit äh, tekib küsimusi, tühimikke, mis võivad tekkida, võib küsida, kas äh, see komisjoni ettepanek on, hakkab toimima, ma eeldan, et see toimib. me vaatame töötushüvitisi, enamuse ajast oleme me täna siin sellest rääkinud. Äh, mis puudutab piirialade ja piiriüleseid töötajaid, siis viimane äh, töötamise riik tõesti vastutab äh, töötushüvitise maksmise eest, see on loogiline samm, nagu ma juba ütlesin keegi tõstatas ka küsimuse, et äh, see riik on ka see riik, mis on saanud äh, suurema osa nendest äh, töötuskindlustusmaksetest, seega on loogiline, et seesama riik vastutaks ka töötushüvitise maksmise eest aga me peame kindlasti ka vaatama, milliseid aspekte kaheteistkuulise pikema või lühema perioodi või kolmekuuse perioodiga, mis see tekst kaasa toob, ja tekstist on, teksti on väga keeruline lugeda, nagu ka praeguse teksti puhul, me peame vaatama, et kas äh, piirialade, piiriülesel töötajal on tegelikult raskem aru saada, millised õigused tal siis tegelikult on, ma arvan, et me peame vaatama seda teksti ja leidma lihtsama sõnastuse sellele ja vaatama, kuidas seda sõnastada nii, et tekiks vähem küsimusi, näiteks äh, see kaheteist kuu küsimus, kas see on kumulatiivne või järjestikune äh, ja küsiti ka, kuidas mõõda, mõõta seda kolmekuust perioodi, sest inimesed, kes on oma karjääri alguses, äh, nende lepingud äh, on võib-olla juhuslikud või lühiajalised, et kuidas, äh, mis alustel siis töötushüvitist arvutatakse. ning siit liigume edasi järgmise küsimuse juurde see määrus on instrument selleks, et edendada, elavdada vaba liikumist Euroopa Liidu riikide vahel ning sellega seondub ka üks teema, mille ma tõstatasin juba varem ja küsimused samuti puudutasid seda, nimelt äh, haldusküsimused, mis on seotud sellega, et kui määruse kohaselt isikule teatavad äh, teat-, isikut teatavad tingimused on täitnud ja vastavalt sellele süsteemist ta hüvitisi saab, siis tegelikult see ju aitab elavdada vaba liikumist, kui need, kui selline haldusmenetlus oleks lühiajalisem või lihtsam, sest kui me vaatame rahvusvahelist keskkonda, siis me näeme, et inimestel ei võimaldata ettevõtete poolt rahvusvahelist, rahvusvahelist töötamist, kuna see olukord on niivõrd keeruline kui inimene elab riigis A ja tööandja riigis B, võib-olla ta töötab osalise tööajaga, näiteks Hollandis on täiesti tavaline töötada neli päeva nädalas ja kui ma töötan kodust äh, näiteks ühe päeva, siis kakskümmend viis protsenti nendest neljast päevast äh, ma ju töötan oma koduriigis, seega liiguks äh, sotsiaalkind-, liiguksin ka sotsiaalkindlustussüsteemi mõttes koduriiki ja ettevõtte jaoks muudab see aga oluliselt keerukamaks tööd seega muutub keerulisemaks ka mulle tööloa saamine ja võib-olla siis ettevõte keelab sellise kodus töötamise võimaluse, aga ma arvan, et see ei tohiks olla selle, see ei ole selle määruse eesmärk, eesmärk peaks ikkagi olema see, et inimestel on võimalik erinevates riikides töötada tekstist see otseselt äh, tuleneb, et on võimalik, aga me näeme praktikas takistusi sellel. ning üks küsimus tõta-, tõstatati ka seoses äh, kaugtööga, et tulevikus me näeme seda üha enam, sest äh, tehnoloogia arenedes on kaugtöö üha enam võimalik ja sellega kaasnevad ka teatavad äh, haldusmenetlused äh, selleks, et tööandjad oleksid äh, seadustega vastavuses ja me teame, et tööandjad tahavad olla vastavuses sotsiaalkindlustusseadustega, nad tahavad reeglitest, eeskirjadest kinni pidada Nad tahavad, et äh, inimesel oleks õigused tagatud äh, õiges riigis ja see on ka töötajate endi huvides, sest mis juhtub siis, kui äh, osalete vales töö-, kindlustussüsteemis, aga sa, probleeme võib tekkida siis, kui te vajate abi, aga te ei ole õiges riigis kindlustatud, ma arvan, et see tekst võib või,, lahendaks sellised probleemid. samuti tõstatati pettuste küsimus kui meil on äh, Euroopa Liidu instrument, mis aitab tagada, et äh, töötuskindlustus ja sotsiaalkindlustusmaksed makstakse õigesse süsteemi, siis äh, saab, saab ka kontrollida lihtsamalt, kas need maksed on laekunud õiges kohas. täna tõstatati väga palju küsimusi, väga palju üksikasjalikke küsimusi ja väga hea oleks, kui me saaksime tehnilisemalt Äh, artiklite kaupa seda teksti vaadata ja vaadata, millised on konkreetsed probleemid või küsimused, mis sellest tulenevad. sellega sooviksingi lõpetada, aitäh. Äh, suur tänu, järgmisena mm, härra Garcia de Cortazar Nebreda. Eh, suur tänu äh, käsitledes äh, saa-, Euroopa Liidu saavutusi, siis on, see on kaks või kaks ja pool, mis mulle meenuvad, kõigepealt Erasmus ja Euroopa äh, tervisekindlustus, ravikindlustuskaart ja võib-olla veel üht-teist. tegemist on äh, siis põhiliste saavutustega kodanike vaatenurgast. raportöör küsis minult või kõigilt meist, mida me arvame sellest äh, ettepanekust üldiselt. mina arvan üldiselt, et mulle meeldib koordineerimismäärus, ma kritiseeriksin seda selleks, et seda veelgi enam täiustada. ma olen nõus kaheksakümne protsendiga komisjoni ettepanekust, aga samas on ruumi veel parandamiseks minu kriitika on positiivne, ma tahaksin, et see ettepanek oleks veelgi parem, täiuslik, aga samas ma mõistan et, et kaheksakümmend protsenti on päris hea kui mulle öeldakse, et tegemist on sellise olukorraga, siis ma sellega lepiksin ja ma isegi ei krigistaksin hambaid, vaid võtaksin selle vastu, kaheksakümne protsendi osas positiivne. loodetavasti on see piisavalt äh, selge seisukoht, selline üldine hinnang ja nüüd äh, üks huvitav küsimus, mis tõstatati. Äh, milline on potentsiaal, mis puudutab olukorda, kus me läheme kolmelt kuuele kuule e, töötuse osas, töötuskindlustuse osas. E, detsembris otsustas Hispaania valitsus või ütles e, minister seda, et kus tegemist on kolme kuu või vähemaga, siis näitab see on see, puudutab see kümmet protsenti juhtumeid, kus äh, töötaja on äh, hästi integreerunud. muidu puudutas see seitsekümmend protsenti, siis äh, võib arvata, Hispaanias ei ole nii palju töötajaid, mida see puudutab, aga samas on meil, oleme me kolmandal kohal võõrtööliste osas Euroopas. seega Hispaanias on, puhul on tegemist riigiga, kus on äh, varasemalt olnud väga palju rännet, äh, kui väljarändamist, nüüd on äh, väga palju sisserännet. meil on kõige rohkem hispaania keelt mittekõnelevaid töötajaid ja tegemist on olulise nüansiga, arvestada sellise riigi vaatenurka. see ei puuduta mitte ainult töötajate kogemusi, aga see puudutab ka laiemat lõimimist. ja kolmandaks, ma mõistan millised on olnud kohtulahendid, need on olulised. ma viitasin sellele kohtulahendile, eh, mis puudutas Brexitit, see, mis and-, eh, mis kuulutati välja seitse päeva enne rahvahääletust, see oli poliitiline hinnang. ma ei tea, kas hetkel oleks seisukoht sarnane, tegemist oli ettevaatlikult koostatud dokumendiga, me peame olema ettevaatlikud ja teistel juhtumitel ei räägita nii otseselt äh, äh, sellistest hüvitistest, vaid teatud äh, hüvitiste kombinatsioonist, mis puudutavad sotsiaaltoetusi näiteks, mis on vajaduspõhised või toetused, äh, mida on võimalik äh, saada juhul, kui on vaja täiendavat äh, sissetulekut, see ei ole mitte peretoetus ega pension, vaid see on täieli-, täiendav toetus, milleks võib inimesel õigus olla lähtuvalt oma olukorrast. seda arvesse võttes on oluline mõista, et komisjoni ettepanek läheb kaugemale sellest, kui, mida ütles kohus ja see võib olla oluliseks relvaks selleks, et kaitsta isikute vaba liikumist. mina ei toeta ei pettust ega väärkasutust, no vastupidiselt ma ütlesin, et me peame seda täielik, selle vastu täielikult võitlema, aga me ei peaks hakkama siin haamriga pähklit äh, avama. kui me räägime tööhõivest Eh, lähtudes Euroopa kontekstist, kui eh, ma sõlmin teiega lepingu, siis peate mulle maksma. ja loogiline on see, et maksab see, kellega on leping. ja loogiline on see, et ma eh, teen oma sissemakseid läbi tööandja palgasüsteemi ja siin peaksid olema loogilised äh, seosed ja elukoht võib luua sellise identiteedi, mis on oluline, äh, mis aitab paremini koordineerida olukorda ja struktureerida. näiteks kui inimene töötab Saksamaal ja öeldakse, et äh, töötuskindlustus makstakse Hispaanias, see, siis inimesed ei mõista seda, see ei ole arusaadav, see ei ole ka loogiline nüüd, mis puudutab indekseerimist. ausalt öeldes tegemist on Pandora laekaga eh, peretoetuste, lastetoetuste osas makstakse neid vaatamata, mitte lähtudes sellest, kus laps elab. kui pensionär saab kaks tuhat eurot Saksamaal ja tuhat kakssada, tuhat kolmsada Hispaanias siin ei ole mingisugust ühtsust ja ilma selleta ei ole võimalik ka korralikult koordineerida ja see võib tekitada probleeme. kui me käsitleme nüüd Hispaania olukorda, öeldes, et äh, tegemist lastega, kes elavad Prantsusmaal, kas äh, on õigus saada Prantsuse lastetoetusi, kust see õigus tuleneb kui inimesed elavad väljaspool Hispaaniat, siis kas nad, neil on õigus saada suuremaid toetusi kui Hispaanias? meil on vaja leida lihtne, hästi struktureeritud ja mõistetav äh, lahendus. Äh, siin viidati ka Šveitsile. kui see määrus vastu võetakse, siis on meil vaja leida ka lahendus äh, Šveitsiga äh, komisjon eeldatavalt äh, teeb äh, soovituse selle kohta, mis puudutab äh, sisulist kokkulepet piiriüleste töötajate puhul Šveitsiga. kui me räägime ähm, hooldushüvitistest, viitaksin ühele juhtumile kus äh, tegemist oli toetusega, mille puhul ei olnud selge, kas tegemist oli seda tüüpi või siis äh, äh, ravihüvitisega. kui me toome sisse ettepaneku selle kohta, mis puudutab või äh, käsitleme seda muud moodi, siis on meil vaja lähtuda sellest, kuidas me käsitleme ja praegune nõukogu lähtub äh, kvalifitseeritud hääle enamusest ja meil on võimalik äh, välja jätta praegu seda tüüpi toetus ja teha selle kohta eraldi säte ja, ja niiviisi käsitleda seda ja sellest probleemist mööda saada. ja minu arvates oleks see täiesti õigustatud lahendus. selles osas, mis puudutab inimesi, kes elavad mujal, et neid päritolu või elukohaga kuidagi seostada, siis määruse direktiiv on eraldatud, me oleme määrusega kaugemale jõudnud, on olemas ka direktiivi ettepanek selleks, et varasemat muuta. me peame vaatama, milline täpselt see sisu saab olema ja kas siin on olemas ka võimalus, mis annab meile praktilised võimalused minu arvates on ettepanekud varasemaga võrreldes üsnagi edukalt täiendatud ja me peame selle silma peal hoidma ja loodetavasti saame positiivselt mõjutada. nagu ma ütlesin, siis ka delegeeritud ja rakendusõigusakte on vaja käsitleda, ma ei tea, kas te olete kuulnud Prantsuse senati raportist, mis puudutas rakendusakte ja seda, mil määral need olid vastuolus lähimuspõhimõttega, sellepärast rakendusaktid äh, komisjoni poolt ei läinud äh, parlamendi kontrolli alla ja see oli lähimuspõhimõtte rikkumine ja tegemist on institutsioonide vahelise võitlusega. ja tegemist on ühe näitega selle olukorra kohta, näiteks äh, kui siin käsitleda nüüd määruse eelnõud, siis on äh, võimalik nõuda, et komisjon lisasid hoolekalt, hoolikalt detailselt kaaluks ja see oleks tõesti väga hea tulemus, sest nende loetavus on hetkel väga keeruline. samas aga lisa kolm on see, mis sisaldab väga palju küsimärke. parlament kohustab meid neid soovitusi arvesse võtma ja see on tõesti hea, sellepärast et äh, tegemist on teatud hüvitistega, äh, mis puudutavad näiteks võõrtööjõu äh, lapsi, kuigi lisad on keerulised, siis on see õigustatud. ja ma julgustaksin teid, et te ei nende lisade kaudu oma pädevusi käest ära ei annaks ja osad teemad on väga olulised ja need on äh, sama äh, õigusega nagu lisad. kogu seadusandlus määruse teksti osas on kohaldatav ja samamoodi ka lisad. lisades võib olla teatud tõlgendusi ära toodud ja seega palun tagage, et te äh, läbirääkimisi jätkate nii, nagu seni olete teinud kaks tuhat kümme ja hiljem ja äh, ärge jätke neid üksikasju tähelepanuta, sest need võivad osutuda väga väärtuslikeks. tegemist on teemaga, mis põhimõtteliselt käsitleb äh, lähimuspõhimõtet. prantslaste teema, mis nad välja tõid, on äh, väga huvitav, aga samas on see üsnagi piiratud kohaldamise osas. Neile teeb muret töötajate lähetamise direktiiv ja seega ma arvan, et nende seisukohad käsitlevad just seda. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjon ja härra Jordi Kurrel, palun. suur tänu, lugupeetud esimees ja aitäh meie ekspertidele, kes äh, meile äh, andsid ühe väga põhjaliku analüüsi, mis seoses komisjoni ettepanekuga. lähtudes sellest, mida lõpus öeldi, äh, kuulsin ekspertide poolt, et põhimõtteliselt on meie ettepanek hea ja seda on võimalik täiustada, sellega olen nõus, aga mulle jäi mulje, et sõltumatud eksperdid, minu arvates on tegemist väga olulisega, et sellist järeldust nende poolt äh, kuulsime. loomulikult me teeme tööd edasi nõukogu ja parlamendiga, et teie kaasseadusandjana saaksite teksti veel täiustada. väga lühidalt, mis puudutab selle ettepaneku äh, valdkondi, ühest küljest siis tugevdada töötaja sidet riigiga, kus ta töötab. ja see on seotud ka töötuskindlustusmaksetega, aga ma tahaksin siinkohal rahustada kõiki. me ei too mingeid uusi õigusi sisse me ei ütle, et liikmesriigid peavad äh, neid hüvitisi maksma kolme kuu pärast, me ütlesime ainult seda, et pärast äh, seda, Äh, on võimalik seda taotleda, aga samas ei teki mingisugust äh, õigust äh, võrreldes teiste töötajatega. teiseks, teine teema puudutab kuritarvitamisi, siis jah, sellele viitasin meeldivat küsimust, tegemist on delikaatse, keerulise teemaga ja on vaja tagada, et me ei paneks, tekitaks selliseid Euroopa reegleid, mida on võimalik ära kasutada äh, aga samas ei tohi me ka liiga rangeid riide paika panna, reegleid paika panna ja me peame tagama liikuvuse. ja see loomulikult puudutab võrdset kohtlemist ka mitteaktiivsetele töötajatele. ilmselgelt äh, ei jää nad välja sellest äh, pereliikmete valdkonnas ja määrusega seoses jäävad neile alles need õigused ja see on väga oluline. ma ei hakka siin Carlosega pikalt asju arutama, aga igal juhul tema on ainus inimene Euroopas, kes suudab äh, tõesti sellises ulatuses seda teemat käsitleda ja ma ei taha ka siin detailselt käsitlema seda, kas me läheme liiga kaugele või mitte, kuid migratsiooniga, mis puudutab erinevaid neid kohtulahendeid, meil on siin neid mitmeid, me võime seda küll käsitleda hiljem nõukogu ja parlamendiga. me tahame pettusi vältida, aga samas ei taha me hakata liigseid piiranguid vabale liikumisele sekitama. kolmandaks, pettus ei ole sama kui väärkasutus ja see puudutab lähendatud töötajaid. me tahame tugevdada liikmesriikide tasandit, et paremini koostööd teha ja tagada see, et välistada juhtumeid, mis puudutab erinevaid õigusi ja ja igasuguseid ähm, ebasoodsaid töökohti ja nii edasi ja me soovime tugevdada seda koostööd. ja loomulikult on tegemist ka selguse loomisega ja me oleme sellega seoses teinud eraldi ettepaneku selle kohta, mis puudutab ravikindlustust ja nii edasi. nii palju meie poolt ja meil on väga hea meel teiega ja nõukoguga eh, arutada seda teemat laiemalt, et edasi liikuda, tegemist on niivõrd olulise teemaga, et äh, selle kohta on äh, ka teatud avaldus alla kirjutatud parlamendi, äh, komisjoni ja nõukogu poolt selleks, et edasi liikuda võimalikult kiiresti, aitäh teile! suur tänu, annan järgmisena sõna meie raportöörile härra Palassile, palun. suur tänu, härra esimees minu meelest oli väga oluline ja sellepärast ma selle küsimuse võib-olla natukene järsult ka esitasin, et mis ikkagi on meie ekspertide seisukoht tehtud ettepaneku osas, see seisukoht ära kuulata. ja täna on meil vähemalt selgus selle raamistiku osas olemas, et mis seal, mis seda ettepanekut siis raamistab. jah, täna on meile siis esitatud ettepanek, mis liigub õiges suunas ja üritatakse siis parandada äh, töötajate liikumist äh, ja kaitsta nende huve, kuid samas on väga hästi ka näha, et selles ettepanekus võivad olla ka äh, äh, selliseid mõjusid, mis, mida me ei soovi ja vähendavad inimeste õigusi. aga minu jaoks on väga oluline see küsimus, et ettevõtete jaoks, administratsiooni jaoks ja eraisikute jaoks ei tohi see halduskoorem minna välja kannatamatuks ja ei tohi kaasa tuua õiguste omanike vahele erisusi ja ebavõrdsust. me ei suuda, teinekord võib tulla välja selle süsteemi tulemusel seda süsteemi hallata. me peame väga tähelepanelikult ja otsekoheselt omavahel nendest asjadest rääkima ja nüüd majanduslikult mitteaktiivsete küsimus. see tõesti on üks nendest okastest, mis võib-olla jah Äh, hakkab ähm, mõjutama seda ettepanekut, äh, seda ilmselt äh, rööpast välja ei aja, aga siiski mõjutab üsna negatiivselt. ja seega tuleb nüüd keskenduda minu meelest kahele asjale ja ma pöördun siin variraportööride poole, nimelt kaasraportöörid peame kokkuleppele jõudma töötajate lähet-, lähetatud töötajate osas. meil on teatud kalender ees, millest me peame lähtuma ja väga kiiresti enne suve veel äh, peame me oma seisukoha välja ütlema, et komisjon, vabandust, et meieni peaks jõudma see kalendri lõppversioon nii kiiresti kui võimalik enne suve ja teine asi, tuleb teha ettepanek selle kohta, et tööd tuleb jätkata mitte ainult ekspertidega, mitte ainult selles vormis nagu tänane kohtumine, vaid äh, kohtuda teiste kodanikuühiskonna esindajatega, ma mõtlen siin loomulikult nii ettevõtete kui ka töövõtjate esindajatega, aga mitte ainult, miks mitte ka sotsiaalkindlustussüsteemide esindajatega liikmesriikides, see oleks päris huvitav. ja sama loo-, sama loogika kohaselt teeksin ma ettepaneku variraportööridele võimaliku visiitide kohta, aga loomulikult mitte väga palju, et maksumaksja raha ei raisataks, aga et me, me tutvuksime erinevate süsteemidega ja näeksime, millised on erinevused, valides siis välja erinevad riigid ja, ja vaadata, millised on erinevad põhimõtted, mida on rakendatud. ma pean siin silmas võib-olla Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest ühe riigi väljavalimist, siis Põhjala riikidest ja Lõuna-Euroopas oleks väga huvitav sellist tööd teha ja vaadata, et millised on praegused raskused ja süsteemide eripärad. ja väga oluliseks pean ma ka seda, et äh, tuleb äh, ka rändeküsimustes uuring läbi viia. me ei saa jätta seda teemat kõrvale, Euroopas on äh, selliseid riike, kus äh, Ehm, on väga suur sisseränne teistest liikmesriikidest, aga ka kolmandatest riikidest, näiteks Saksamaa näide, nii et ka see on see teema, millest tuleks rääkida, nii et nii palju siis minu poolt, härra esimees. ja järgnevatel nädalatel on tulemas siis esimene ettepanek, nagu ma aru saan, eh, töökalendri kohta. selle vaatame siis variraportööridega läbi ja ütleksin ka kaasraportöörile, kes puudut- äh,, selle info edasi, kes tegeleb töötajate lähetamisega. suur tänu! see osa meie komisjonist on peaaegu nüüd läbi koosolekust. minu meelest on väga oluline kuulata ära kõik seisukohad, kas tegemist oleks ekspertide või teiega, sellepärast et sellest tuleb välja see, kui oluline, kui strateegiliselt tähtis see teema tänases Euroopas on loomulikult vaba liikumine, mis on põhi mõte, millest me lähtume, me peame rääkima sellest, kuidas see toetab äh, mobiilsust, kas äh, piiriülest mobiilsust või äh, Euroopa Liidu sise, liikmesriikide sisest mobiilsust, aga loomulikult puudutab see ka meie sotsiaalkindlustussüsteeme, sotsiaaltoetuseid, peretoetused, kõik need teemad, mis ül-, ül-, esile kerkivad, neid on väga palju, õiguste tagamine võimalik õiguste kadu, rõhuasetus, pettuste vastane võitlus ja nii edasi. me näeme, et tegemist on teemaga, mis on tohutult keeruline. aga see ei tähenda seda, et me ei peaks selle asjaga tegelema ja ei peaks minema süvitsi ja ei peaks üritama leidma selliseid lahendusi, mis oleksid nii läbipaistvad kui võimalikud ja nii mõistlikud kui võimalik sest mulle tundub, et meie eesmärk peaks olema siiski tõhusus. ja viimased sõnavõtud, viimane sõnavõtt meie raportöörilt oli täiesti õige, tuleb see töö, selle valdkonna puhul sotsiaalkindlustuste koordineerimise alane töö, seostada töötajate lähetamise direktiivi ümbersõnastamise alase tööga, sest et täiesti selgelt on siin kattuvusi ja on väga oluline, et äh, me sellele keskenduksime. raportööri ja variraportööride jaoks äh, jah, ilmselt äh, materjali, mis tuleb nüüd läbi võtta, on päris palju. ma tahaksin tänada teid selle eest ka nüüd ametlikult, et tulite meie ette, suur tänu teie sõnavõttude eest, sissejuhatuste eest, aga eriti suur tänu vastuste eest, mille te kolleegide küsimustele andsite nagu ma ütlesin, see teema eriti võib-olla atraktiivne ei ole, kui lubate, aga teie sõnavõtud olid küll sellised, et äh, isegi natukene kirge oli näha selles asjas ja ma arvan, et äh, ka see ei ole mitte vähetähtis ja tõesti, ma sooviksin siis tänada kõiki, kes tänasel koosolekul osalesid. ma peatan praegu ista-, istungi hetkeks pool tundi pausi ja kell seitseteist kolmkümmend jätkame, sest me hääletame kell seitseteist kolmkümmend. suur tänu ja kohe näeme!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 okei okay., je vous prop-. suur tänu, kolleegid, palun vaikselt võtke kohad sisse. ja läheme hääletuse juurde. meil on ainult üks asi täna hääletusel, nimelt rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded tegemist on äh, uuesti sõnastamisega meie arvamuse koostöös härra Brando Benifei mulle tundub, et kõik ei ole veel valmis päris hääletuseks. paar hetke siis veel, et jõuaksite kohtadele spurtida. ja pange hääletuskaardid ka palun masinatesse. Voilà, donc nous pouvons commencer. ja nüüd võime siis alustada ja muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, äh, üheksateist, vabandust. Äh, esimees vabandab, kaheksateist poolt vastu. kontrollime, palun. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksateist. poolt, vastu kontrollime ka seda, palun. üsna napp. hääletus lõppenud. see on vastu võetud kahe häälega rohkem. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu kontrollime palun, muudatusettepanek kakskümmend. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse langeb ära muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, tegemist on kompromissiga ikkagi hääletus lõppenud. see on suure häälteenamusega vastu võetud. muudatusettepanek ükssada, poolt, vastu. kontrollime. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek ükssada üks, poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, poolt, vastu. kontrollime hääletus lõppenud, see on vastu võetud muudatusettepanek. Läheme nüüd edasi, terve rida muudatusettepanekud on tegelikult äh, vastuvõetamatud. siiski esimees vabandab, muudatusettepanek sada kaks, muudatusettepanek sada kaks poolt teine lehekülg hääletusnimekirjas, muudatusettepanek sada kaks. sada kaks hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. Läheme edasi. kompromiss U. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O oli see nüüd muudatusettepanekud kolmkümmend, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks ja sada kolmkümmend kaks identsed poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, ütleb esimees. ei pea hakkama kontrollima, selgelt tagasi lükatud nüüd muudatusettepanekud sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime palun. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek, kontrollime kolmkümmend kuus, teine osa, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, teine osa. hääletus lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss ka, poolt, vastu, erapooletud, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa. kontrollime sada viiekümne teist hääletus lõppenud. tagasi lükatud. täpselt. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, sada viiskümmend kolm, sada viiskümmend neli poolt. sekkub proua Stevens, äh, ma olin poolt, mitte vastu. see muudaks tulemust. hilja Non, on ne sait pas changer. On ne sait pas changer, malheureusement. kahjuks me ei saa muuta teie hääletust. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime. kolmkümmend kaheksa, sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli hääletus lõppenud. vastu võetud. esimees, tegelikult ainult liikmed võiks ähm, paluda kontrolli, mitte assistendid. jah, loomulikult ainult saadikud võivad paluda kontrolli. Teil on täiesti õigus. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, sada viiskümmend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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, e, vastu võetud sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu vastu võetud. ja liigume nüüd edasi, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahe häälega. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, vabandust, midagi vahele, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A põhjenduspunktides ja suuline muudatusettepanek härra Bonifei. jah, meil on ALDE fraktsiooni ettepanek, mida ma tahaksin tutvustada kus me asendame osa, mis on pärast äh, sõna ensuring et kõiki taotlejad käsitletakse võrdselt ja selle me asendame äh, standardsete äh, tingimustega kõigile taotlejatele. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? kui mitte, siis hääletame kompromiss A muudatus, suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm ja viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, äh, langeb ära äh, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kuuskümmend ja viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, kontrollime seitse, kuuskümmend ja viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa langeb ära, kuuskümmend kaks langeb ära, kuuskümmend kolm ka. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme ja kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt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 seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kahe, üheksa poolt, vabandust, ütleb esimees, liikus kaheksakümmend poolt, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe häälega ja oli tõesti õigustatud seda kontrollida kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, üheksakümmend kaks, teen siin jõupingutusi võõrkeeles, tagasi lükatud ja lõpphääletus, nimeline hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile. me oleme tänase päevakorrapunktid äh, käsitlenud ja homme kohtume hommikul kella üheksa täpselt